jätkab kohapeal olukorra hoolikat jälgimist ja kui tarvis, siis mobiliseerime ka omapoolse abi. aitäh. mul on äh, kuus ettepanekut äh, debati lõpetamiseks ja hääletamine toimub niipea, kui me oleme ka kahe ülejäänud aruteluga lõpetanud. järgmine päevakorra punkt on Kambodža, eelkõige Sam Rainsi juhtum. kõigepealt äh, proua Šake, kaks minutit. aitäh, president. Rainsi on meie kolleeg, Kambodža parlamendi liige ja sellest on tulenenud mitmed mõrvakatsed ja tagasikiusamine, sealhulgas ka kaheteistaastane vanglakaristus valitsev partei ei taha kuulda seda, et äh, Reinsby mõistab hukka inimõiguste rikkumise. ma tahaksin meenutada, et Euroopa Liit on suurim doonor Kambodžale ja see peaks olema sõltuvuses inimõiguste järgimisest. Äh, kahe tuhande kuuendal aastal sai Reinsby põhivabaduste kaitse eest rahvusvahelise auhinna. Need väärtused on needsamad, mida ka meie siin parlamendis äh, väärtustame. aitäh! I thank you! aitäh, härra Romeva Irueda! jah, aitäh! nagu on juba öeldud, ma arvan, et Euroopa Liit on tõesti suurim, ainuke suur Kambodža rahastaja meil on legitiimne õigus kutsuda üles Kambodža võime läbi viima poliitilisi ja institutsionaalseid reforme ja luua demokraatlik õigusriik, mis põhineks põhivabaduste ja õiguste tunnustamisel. Nad peaksid ka näitama tahtmist võidelda äh, korruptsiooniga, Äh, deforestatsiooniga, millega kaasneb ka äh, põgenike teki, seksitööstus ja muud probleemid. muuhulgas näiteks äh, kohtute sõltumatus. vajalik on ka tagada väljendusvabadus ilma poliitilise tagakiusamiseta, aga mis kõige olulisem on, me peame ütlema, et me oleme vastu sellele, et Äh, Sam Rainsi opositsiooni liider mõisteti kaheteist aastaks vangi tegevuse eest, mis on äh, sümboolne ja poliitiline. see, mis kõige hullem, takistab äh, Reinspit kandideerimast kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta parlamendivalimistel ja mõjutab kogu opos-, opositsiooni. aitäh, härra Romeva Irueda Veronique de Kaiser, palun. president, suur tänu. see on kiireloomuline resolutsioon, mis puudutab Sam Rainsit, ta on mõnikord olnud vastuolusid tekitav inimene, aga me ei tohiks ära unustada, et siin on väljakutse demokraatiale. Reinsi on liberaal, erinevalt riigi praegustest juhtidest ja aastal kaks tuhat kuus sai ta auhinna. aastal kaks tuhat kuus äh, süüdistati teda juba selle eest, et äh, ta süü-, süüdistas äh, valitsust granaadirünnakus. antud juhul oli tegemist sellega, et ta nihutas piiriposte vaidlusalusel piiril. aga väljakutse on täiesti selge Äh, valitsus püüab takistada tema osalemist äh, kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta parlamendivalimisel, ta on äh, suurima opositsioonipartei liider. valimised on tulemas, tegemist on manipulatsioonidega, aga lisaks sellele on tegemist ka diktatoriaalse režiimiga, meil on lisaks härra Rensi juhtumile ka öö, Liang Sokchun, valitsusvälise organisatsiooni esindaja, äh, keda on süüdistatud samuti äh, ajakirjanik Hank Chakra, nii et see kordub ja kordub ja ma tahaksin meelde tuletada, et meie oleme doonorid ja meil on äh, ka lepingud Kambodžaga, kus on kirjas, et nad peavad silmas pidama põhivabadusi ja samuti peaks neil olema mingisugune kriisiplaan inimeste jaoks, kelle majanduskriis tekstiilitööstuses on mõjutanud. tänak. kuigi Kambodža paberil on demokraatia, siis nende suhtumine inimõigustesse näitab, et poliitikud ja ajakirjanikud, kes kritiseerivad valitsust, saavad tagakiusatud. lisaks pöörab, paneb hoiab äh, äh, valitsus silmad kinni, kui äh, ebaseaduslikult võetakse põllumeestelt ära nende maad või langetatakse metsa Sam Renzi, kes on praegu eksiilis, määrati kümneks aastaks selja taga vangi Äh, selle eest, et ta nihutas äh, piiriposte hetkel, kui Kambodža ja Vietnami vahel käis äh, vaidlus piiri üle. see riik, millel on tihedad sidemed Euroopa Liiduga, peaks tagama inimõiguste ja põhivabaduste kaitse, vastasel juhul ta riskib sellega, et temast saab teine Birma rahvusvahelises avalikkuses. suur tänu, härra Mak-, proua Makovei, üks minut aitäh. selja taga määrati opositsiooniliider kaheteistkümneks aastaks äh, vangi. Äh, kohtuprotsess ei vastanud rahvusvahelistele nõuetele äh, ja otsus oli poliitiline. sedasorti opositsiooni taga, tagasi, tagakiusamine on üsna tavaline ja näitab, et poliitilist vabadust Kambodžas ei ole, piiratakse õigust Äh, vabale kohtupidamisele ja sõnavabadusele. ma olen väga vastu äh, Sam Rainsy vangimõistmisele sõnavabaduse eest ja kutsun ähm, Kambodža valitsust äh, üles türanniat lõpetama. valitsus peaks suunduma demokraatia suunas ja ei tohiks seal aktiivselt piirata isikuvabadusi. eriti palun, et komisjon meenutaks äh, Kambodžale, et nad ei piiraks uusi regulatsioone, mis puudutavad valitsusväliseid organisatsioone, et nad ei kasutaks neid opositsiooniparteide ja kodanikuühiskonna äh, lämmatamiseks nüüd EPP nimel proua Essaia. austatud president Kambodža valitsus on autoritaarne. see on nende viis riigi juhtimiseks. Nad tegutsevad kõigi vastu, kes avaldavad kriitikat äh, valitsuse ja kohtuvõimu suhtes. me teame seda sellepärast, et väga palju inimesi on süüdi mõistetud lihtsalt inimõiguste kaitsmise eest me ei tohiks unista-, unustada ka seda, et Euroopa Liit on suurim abiandja Kambodžale ja me peaksime oma positsiooni kasutama selleks, et äh, teha midagi nende arvukate inimõiguste rikkumiste osas, mis selles riigis toimuvad. me peaks Kambodžale selgelt äh, meelde tuletama meie koostööleppe artiklit üks, kus rõhutatakse, et inimõigusi tuleb järgida ja inimõiguste olukorra parandamine peaks olema eelduseks tulevastele mm, abidele. proua Gretu. aitäh, president. käesolev juhtum tõendab, et Kambodža valitsus kaldub autoritaarsusele ja et riigis rikutakse inimõigusi see parlamendisaadik on äh, Kambodža parlamendist äh, mm, eemaldatud vähemalt kolmel korral, teda on süüdistatud piiripostide nihutamises ja gran-, granaadirünnakust ja peamiseks eesmärgiks on ta kõrvaldada enne kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta parlamendivalimisi, mis äh, taaskord tõestab, et valitsus ise on ohuks Kambodža demokraatiale. me peame kutsuma Kambodža valitsust üles lõpetama opositsionääride eh, tagakiusamise ja ma kutsuksin kõrget esindajat proua Ashtonit kasutama oma mõjujõudu. härra Hafner, poolteist minutit. suur tänu, president. Kambodža on väga ilus maa millel on oluline ajalugu, ajaloopärand, aga selle ajaloo jooksul on toimunud palju hirmsaid asju. inimesed on lihtsalt kadunud, inimesed on sattunud vangi ilma põhjuseta, suur on korruptsioon, defo-, metsade ebaseaduslik raie, maade ebaseaduslik haaramine ja nii edasi ja kui keegi seda kritiseerib, siis äh, korraldatakse näidisprotsess ja nad pannakse vanga, vangi. Sam Rainsy on Kambodža opositsiooni liider, teda on korduvalt kohtusse kaev-, kohtus süüdistatud, aastal üheksakümmend viis äh, visati ta pärast õiguspärast valimist äh, parlamendist välja, ta valiti uuesti parlamenti teda on rünnatud avalikel äh, meeleavaldustel, äh, ühel korral sai kaheksakümmend inimest viga selle käigus, ka mina ise olen selles riigis käinud ja ma olen äh, kindel selles, et tema kaheteistaastane vangistus põhineb valesüüdistusel. see juhtub paljude inimestega Kambodžas, väga palju süütuid inimesi, opositsiooniliikmeid äh, vangistatakse, see tähendab, et nad ei saa kandideerida järgmistel valimistel ja see tähendab omakorda, et valitsus ise äh, nõrgestab demokraatiat. meie arv-, ma arvan, et me ei tohiks seda äh, aktsepteerida, ma kutsun komisjoni üles lähtuma Euroopa-Kambodža koostööleppe artiklist üks ja me peame tagama, et komisjon seda artiklit täidaks. aitäh, härra Pielan e, ECR-i nimel üks minut. suur tänu, president, mul oli võimalik äh, kaks korda külastada Kambodžat kaks aastat tagasi äh, vaatlusrühmaga ja teinekord eelmisel aastal ja ma pean ütlema, et Kambodža on riik, mis on majanduslikus plaanis viimasel ajal väga kiiresti arenenud, äh, samamoodi nagu teised selle maailmajao riigid. kahjuks see majanduskasv äh, ei käi käsikäes demokratiseerumisega. demokraatiat ei saa olla ilma tugeva meediata ilma tugeva opositsioonita ja ilma tugevate valitsusväliste organisatsioonideta. härra Reinsby süüdimõistmine on löök opositsioonile ja kui see süüdimõistev otsus jääb kehtima, siis äh, ta ei saa osaleda parlamendivalimistel ja ta on väga populaarne oma riigis äh, see sünd, sündmus on tegelikult üllatav, sest kolmkümmend, kümmend aastat äh, pärast punaste khmeride režiimi langemist äh, toimub äh, ikka veel selline asi. loomulikult piiri osas on läbi probleeme, aga olukord peab paranema. proua Pasescu soovis vaba mikrofoni raames sõna, nüüd palun. regretabil că tribunalele din Cambodgia încă utilizează arestarea ca instru- on kahetsusväärne president, et äh, Kambodža äh, kohtud on ikka veel tööriistaks äh, opositsionääride hirmutamisel. inimesed, kes kaitsevad inimõigusi või väljendavad oma arvamust, on ohus ja härra Reinspi protsess on poliitiline, mitte õiguslik Mm, ta on nüüd selja taga mm, mõistetud kaheteistkümneks aastaks äh, äh, vangi, ta nihutas piiriposti Vietnamiga, aga äh, tegelik vangistamise põhjus on ikkagi kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta mm, valimiskampaania, ma kasutaksin võimalust pöörduda Kambodža valitsuse poole ja rõhutada, et Sam Rainsi opositsioonipartei juhina peaks uuesti saama oma tööülesandeid täita parlamendis nii kiiresti kui võimalik, aitäh. Thank you, now madam Korhola, our next speaker. järgmine kõneleja. aitäh, härra president. tegevus opositsioon opositsioonijuhi Sam Rainsi vastu ja tema mõistmine selja taga kümneks aastaks vangi võltsitud dokumentide põhjal on tekitanud väga suurt muret ja see on tekitanud kahtlusi Kambodža kohtuvõimude sõltumatuse osas. valitsus tõesti püüab takistada opositsioonil midagi teha, nad kardavad oma võidu, mõju pärast ning seetõttu nad piiravad opositsiooni vabadust. Kambodžas on toimunud väga suured arengud ning on astutud teatavaid samme demokraatliku riigi ülesehitamiseks ja demokraatlike riik, riikide ridadesse astumiseks. me peame Kambodžaga suuremat koostööd tegema, et tagada Kambodžas parem areng ja samuti demokraatia ülesehitamine ning seda ka mitte ainult Kambodžas, vaid teistes riikides. nüüd on mul härra Preda nimekirjas. aitäh, härra president. Sam Rainsi juhtumist oleme me mitmeid kordi rääkinud ja siin on tema puhul kaks süüdimõistmist, esimene tagaselja süüdimõistmine kaheks aastaks ning seejärel kümneks aastaks, kui teda on süüdistatud võltsitu, dokumentide võltsimises ja muudes sarnastes asjades. kusjuures tegelikult on tegu ainult püüdlusega takistada tal osaleda kahe tuhande kolmeteistkümnenda aasta parlamendivalimistel. asi on tegelikult eelkõige selles, et Sam Rainsit mõistetakse kinniste uste taga ikka ja jälle süüdi ja niisugune kohtumõistmine ei ole kooskõlas sõltumatu kohtu menetlusega. seda ei ole juhtunud mitte ainult Sam Rainsiga, vaid ka teiste valitsuse kriitikutega Kambodžas ma arvan, et me peame pöörduma Kambodža poole ja ütlema, ne, juhtima nende tähelepanu sellele, nad peavad kinni pidama oma kohustustest äh, Euroopa Liidu ja Kambodža vahelise lepingu punktile üks kohaselt. proua Paska, suur tänu. täpselt nii nagu teisedki riigid, mis võitlevad poliitilise võimu eest, on Kambodžas väga valitsevad võimud selles suunas tegutsemas, et nad püüavad lihtsalt opositsiooni likvideerida. ja seda näitab ka Sam Rainsi juhtum, võimul olev partei püüab temast vabaneda, sellepärast et ta on sellele parteile ohuks ning ta ohustab ka, ähvardab ka poliitilisi muutusi kaasa tuua Kambodžas, mis võimulolijatele ei sobi. me peame pöörduma Kambodža valitsuse poole, nõudega, et nad lõpetaksid oma poliitiliste oponentide tagakiusamise ning et poliitilistel oponentidel oleks võimalik osaleda valimistel. ma arvan, et võib-olla seekord meil oleme isegi edukamad, kui oleme varem olnud ja ma tõesti usun, et me peaksime avaldama Kambodžale rohkem poliitilist survet ja pöörduma Kambodža poole ettepanekuga, et nad muudaksid oma suhtumist ning et nad looksid niisugused tingimused, et Kambodžas oleks võimalik pidada õiglast poliitilist lahingut lugupeetud kolleegid, mul on seitse resolutsiooni ettepanekut jõudnud minu kätte debati lõpuks, aga enne kui ma resolutsioonide poole pöördun, annan ma sõna volinik Jürgen Quinnile. president, lugupeetud parlamendiliikmed, ma tahan tänada kõiki arutelus osalejaid see on tõesti väga kiireloomuline küsimus, seda oli vaja täna arutada, sellepärast et Kambodžas on olukord väga pakiline. hiljuti, kaheksandal oktoobril arutasime samuti Kambodža küsimust komisjonis ning eriti seda, kuidas Kambodžas koheldakse opositsiooni. asjaolu, et Sam Rainsit on ikka ja jälle hukka mõistetud, näitab demokraatia nõrgenemist Kambodžas opositsiooniliikmete tagakiusamine, muuhulgas ka nende liikmete tagakiusamine, kellele peaks kehtima parlamentaarne immuunsus, see kõik näitab seda, et Kambodžaga ei ole enam võimalik äh, vabalt arvamusi vahetada, Kambodža meedia on surve all, Kambodža ei ole pööranud tähelepanu ÜRO inimõiguste komisjoni poolt esitatud nõuetele, seal on võetud vastu korruptsioonivastane seadus, kuid ei ole kindel, kuidas seda praktikasse rakendatakse, me peame kindlasti seda jälgima ning peame ka pöör-, juhtima kom-, Kambodža tähelepanu meie poolt neile esitatud nõuetele. väga oluline on see, et Kambodžas loodaks tegutsev inimõiguste kaitsekomisjon. samuti tuleks luua foorum kodanikuühiskonna organisatsioonidele. Kambodža on jätkuvalt vaene riik ning selleks, et sealseid majandusolukorda paraneda, on veel palju ära teha, samuti tuleb kaotada väga suured lõhed ühiskonnas. samuti tule, tuleb lõpetada omandireform, tegeleda maaküsimusega ja saada kontrolli alla loodusressursside kasutamine. praegusel hetkel on näha, et valitsus ei tee mitte midagi kõige vaesemate kõige vaesemate elanikkonnakihtide olukorra parandamise eest, parandamiseks. praegusel hetkel peame me siiski jätkama dialoogi kambodžaga sellepärast et mingisugust asenda- teist varianti ei ole rahulik dialoog kambodžaga peaks püüdma olukorra lahendada me peame püüdma arutada küsimusi peaministrite tasandil jätkuvalt võtma positiivset positiivseid algatusi kiitma kambodžas toimunud positiivseid samme ja aitama kambodžal jõuda demokraatliku riigi tasandile kus valitseb sõltumatu kohtuvõim. suur tänu, proua volinik, Kambodžat puudutav arutelu, samuti Sam Rainsit puudutav arutelu on nüüd lõppenud. enne kui me hakkame häälet hääletama, on meil veel üks päevakorrapunkt, mis puudutab Põhja-Kaukasust, eelkõige Oleg Orlovi juhtumit. ning Oleg Orlovi juhtumit puudutav arutelu juhatab sisse proua Haudala lugupeetud president